üheksa päevakorrapunkti juurde, milleks on suuliselt vastatav küsimus VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamise kohta. meil on eh, viis eh, küsimuse autorit, kõigepealt anname sõna esimesele härra Dajanile. aitäh Eh, see, selle küsimuse eesmärk on anda omapoolne panus protsessi, et vaadata läbi VKE-d ja toetuskoefitsient. väga oluline on see, et VKE-d saaksid juurdepääsu laenurahale. VKE-d on meie majanduse mootoriks ju umbes viiskümmend viis protsenti SKT-st Euroopas toodetakse VKE-de poolt. seega VKE EAS-i tuleb toetada, nad vajavad toetust, neid tuleb kaasfinantseerida, et nad saaksid ennast ajakohastada, käia ajaga kaasas, olla aktiivsed globaalsetel turgudel, värvata uusi töötajaid. EKP poliitikastest, poliitikast ainuüksi ei piisa. E, maksudega saab aidata reaalmajandust, aga sellest ei piisa, ainult nendest ei piisa rahvusvaheline valuutafond on öelnud, et ees seisab stagnatsioon, kui me ei hakka VKE-sid toetama. see on näide paindlikkusest, aga ka siduvatest meetmetest, me peame leidma tasakaalu nende kahe vahel. viimase pooleteise aasta jooksul on kaks protsenti laenumaht VKE-dele kasvanud, aga seitse protsenti on see kasvanud suurettevõtetele. nii et siin on suur vahe. mida me soovime, on see, et VKE-de toetuskoefitsient paraneks, et seda oleks võimalik kohaldada ka sellistele laenudele, mis on kõrgemad kui üks koma viis miljonit, ehk sellest lävendist tuleb loobuda. see annaks juba rohkematele VKE-dele võimaluse kasu saada sellest instrumendist jagan ka äh, voliniku pühendumust sellele teemale, kuna me peame hea seisma selle eest, et, et äh, siin võetakse vajadusi arvesse. järgmisena saab sõna proua Ferreira, ma ei ole kindel, et ta on siin kojas, seega anname sõna proua Lopesil, palun, teil on kaks minutit. Buenas noches y gracias, presidenta tere õhtust, aitäh, proua president. Euroopa Liidu liikmesriigid, sellised nagu minu koduriik, on näinud, kuidas finantshuvid on tabanud eh, väga valusalt kõige vaesemaid ja, ja see on mõjutanud ka VKE-de praegust seisu ja mikroettevõtete praegust seisu hoiupangad on äh, laiali saadetud äh, ja, ja raha ei lähe mitte laenu andmiseks äh, ettevõtjatele, vaid, vaid spekuleerimiseks. VKE-d on ju need, kes pakuvad kohalikke töökohti, aga nad ei paku huvi pankadele. komisjon on teinud ettepaneku, et et VKE-d võiksid äh, börsile minna, et ähm, suuremat huvi tekitada ja saada äh, kasulikumaid tingimusi, mis ei, nende kasumit ei õõnestaks, mis omakorda toob kaasa palgatasemete vähendamise vähemalt VKE-des. Äh, suurtes ettevõtetes ebakindlad töötingimused on veel üks vahendiks, kuidas võidelda maailma areenil, aga VKE-d on muuhulgas ka tarbijad. nii et neil on vaja korralikku turgu oma toodetele. jutt käib tehnilisest arutelust, krediidifaktoritest. Euroopa pangandusjärelevalve on juba öelnud, et, et, et see, mis on välja pakutud, sellel on väga väike mõju. otsigem õiget raamistikku, korralikku raamistikku siis VKE-de jaoks, et üle saada ebastabiilsusest, majanduslikust ähm, tagasiminekust, ainult sellisel viisil on meil võimalik äh, luua poliitikad, mis tekitavad reformi ja, ja mis aitavad majanduse kasvule kaasa. aitäh, härra Toiner, teil on kaks minutit aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. Äh, kapitalinõuete direktiivi vastuvõtmisel Euroopa Parlament ja nõukogu rõhutasid, et on vaja suuremaid omakapitalinõudeid ja nüüd me käsitleme siin siis äh, Baseli komisjoni raportit, äh, kus äh, sõneldas, et üheksas uuritud liikmesriigis ei ole pangad tegutsenud kooskõlas Baseli raamistikuga ja seetõttu soovime meie siin Euroopa Parlamendi poolt selgeks välja öelda, et meie leiame, et väiksema kapitali nõue VKE-de jaoks on äärmiselt oluline selleks, et tagada nende nende ettevõtete rahastamine ja asi ei ole ju lihtsalt selles, et nendel mingeid rahastamisraskusi ei oleks, eh, mitte ainult ääremaadel, vaid ka nendes liik-, riikides, kus majandusel praegu hästi läheb, on eh, väikeettevõtetel väga raske rahastamist saada ning eh, arvestades seda asjaolu, et suurem osa VKE-de rahast peaaegu üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest on ju väikesed ettevõtted. see tähendab, et ka tulevikus on meil vaja just nimelt selliseid ettevõtteid rahastada ja me ei saa lihtsalt äh, äh, oodata, kuni kapitaliturud hakkavad neile otselaene pakkuma, nii et, et seetõttu kutsume meie liberaaldemokraatide fraktsiooni poolt üles et me siin ühiselt, fraktsioonide üleselt tegutseme ja nõuame, et komisjon paneks paika reeglid, kuidas tulevikus ka VKE-del oleks äh, Äh, rahastamisvõimalused tagatud, äh, meil on vaja äh, suuremaid nõudeid, Goethe instituut Frankfurdis on läbi viinud väga huvitava uurimuse, kus öeldakse tõesti, et ka väikse keskmise suurusega pangad on raskes seisus, nii et me soovime, et komisjon tõesti midagi teeks olukorra muutmiseks, aitäh. Thank you, madam Swinburne. proua Swinburne. Thank you, madam chairman suur aitäh, lugupeetud president Euroopa VKE-d äh, on näidanud suurt jätkusuutlikkust ka kriisiaegadel, kuid neil on siiski vaja kapitali selleks, et kasvada. Äh, see määrus, mis äh, pärast finantskriisi läbi räägiti, oli selline, kus rõhutati kõrgemaid kapitalinõudeid krediidiinstitutsioonidele üle kogu Euroopa, kuid siin kojas me tahtsime minimeerida seda mõju, mis see omaks reaalmajandusele ja osa nendest meetmetest hõlmasid ka VKE-de toetuskoefi-, protsenti, mis pidi andma stiimuli pankadele ja andma ka laenu VKE-dele kuid ähm, äh, EBA raport selle kohta, kuidas seda on äh, rakendatud, näitab, et sellel on vähe mõju olnud, ma tsiteerin, äh, VKE laena, laenud on vähenenud üheksakümmend viis miljardit oli kahe tuhande kaheksandal aastal ja nüüd on umbes viiskümmend neli miljardit olnud aastal kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist kuid ähm, pangad on juba taastunud ja analüüs seab küsimuse alla VKE toetuskoefitsiendi tõhususe, kuid ma arvan, et seda koefitsienti ei peaks vaatama isolatsioonis, sest et on ka teisi faktoreid, mis äh, mõjutavad äh, nõudlust VKE-de hulgas. Need tuleb ka arvesse võtta, kuid minu valimisringkonnast äh, Äh, on see, selgeks saanud see, et umbes seitsekümmend seitse protsenti VKE-st on eelmisel aastal taotlenud äh, pangalaene ja on neid ka saanud ja äh, äh, Eh, eh, see analüüs, millest ma rääkisin, vaatas ainult seda eh, kapitali, mida on saadud, mitte seda, mida on taodeldud. kas komisjon võiks selgitada, kuidas kaks asjaomast peadirektoraati teevad tööd VKI-de sektori analüüsimisel ning me peame tagama selle, et nad oma töös võtaksid arvesse kindlasti seda toetuskoefitsienti. suur aitäh ja nüüd annan sõna volinik Haanile vastamaks küsimustele lugupeetud president, daamid ja härrad, komisjon on teadlik sellest, millist olulist rolli mängivad VKE-d. Need annavad oma panuse majanduskasvu ja töökohtade loomisse Euroopa Liidus ja komisjon tahab välja leid-, töötada need poliitikad ja vahendeid, mis arvestavad VKE-de rahastamisvajadustega. strukturaalsed Äh, rahastamise saamisel on VKE-del väga palju probleeme, nagu öeldi, nad sõltuvad suuresti pangalaenudest, samas suurettevõtetel on võimalik kasutada mitmekesisemaid rahastamisvahendeid, kuna neil on juurdepääs ka kapitaliturgudele sõltuvus pangalaenudest ja vähem mitmekesised sissetulekuallikad muudavad VKE-de majandustsükli osas haavatavamaks VKE-del on äh, väga raske saada äh, raha pärast finantskriisi ja see probleem on eriti tõsine mõnedes liikmesriikides, mis äh, on Euroopa Parlamenti pannud ka selle teema pärast muret tundma. komisjon toetab kapitalinõuete määruses lülitamis, seda, et VKE-de toetuskoefitsient lülitatakse kapitalinõuete määrusesse. niimoodi tuleb äh, vähendada, äh, on võimalik äh, vähendada neid kulusid, mis kaasnevad VKE-dele laenude andmisega Äh, see määrus on olnud jõus esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist ja äh, see probleem, millele te tähelepanu juhtisite, seda on äh, märkinud ka Baseli komitee, kes samuti tahab kapitalikulusid vähendada just nimelt VKE-de osas. komisjon hindab praegu Äh, selle VKE-de koefitsiendi mõju ja äh, me vaatame praegu läbi kapitalinõuete määrust ja selle läbivaatamise tulemused avaldame selle aasta lõpupoole ja äh, vaatame, kuidas need faktorid on toiminud nende kasutusele võtmisest alates, võrreldes siis teiste faktoritega nagu makromajanduslikud faktorid ja nõnda edasi ja siis vaatame, kas tuginedes olemasolevatele tõenditele on see VKE-de toestuskonfitsient vajalik, arvestades selle tunnuseid, selle definitsiooni ning VKE-sid, nendele antava laenu suurust. me tugineme erinevatele infoallikatele, näiteks hiljutistele konsultatsioonidele avalikkusega, mis puudutasid äh, finants äh,, oma äh,, omakapitali nõuete määrust äh, hiljuti avaldatud pangandusjärelevalve raport VKE-de toetuskoefitsiendi kohta on samuti andnud komisjonile eh, kasulikke näpunäiteid oma poliitiliste soovituste tegemiseks ja tahaksin rõhutada, et tulevikus ei peaks pangalaenud olema ainus või domineeriv viis, kuidas VKE-d raha saavad meil on vaja rahastamisallikaid mitmekesistada, sellele tuleb mõelda ning pankade domineerivat rolli tuleb vähendada. see on just nimelt üks äh, kapitalituruliidu äh, eesmärk, äh, tahame just nimelt selle läbi tugevdada kapitaliturgude rolli Euroopa Liidu majanduses, aitäh. aitäh, volinik. ja järgmisena saab sõna härra Salba Pidegain. suur aitäh president, volinik, daamid ja härrad. kõigepealt tervitan seda, mida komisjon ütles, ma toetan tema öeldut suuresti. nagu me kuulsime, on VKE-d majanduskasvu muur, mootoriks ning äh, just nimelt neile peaks keskenduma meie koja poliitiline tegevus ja tahaksin avaldada tunnustust meie asepresidendile härra Dajanile, kes on selle teemaga väga äh, innukalt tegutsenud, mitte ainult praegu, vaid ka siis, kui ta oli Euroopa Komisjonis, ta on teinud ära väga palju VKE-de toetuseks tänu paljudele tema algatustele on VKE-d praegu palju paremas olukorras, kui nad olid paar aastat tagasi nagu härra Tajani õigesti ütles, Euroopa Keskpank ei ole lahendus, see on osa lahendusest ning seetõttu me tervitame eh, VKE-de toetuskoefitsiendi algatust, aga me peame pöörama tähelepanu ka kapitaliturgude väljakujundamisele ja seetõttu eh, daamid ja härrad, kutsuksin teid toetama esialgset õigusloome paketti. Eh, ja daamid ja härrad, kiirendagem seda protsessi, nii et, et mitmekesised rahastamisallikad on tõesti tulevikus VKE-dele kättesaadavad. kolleegid, toetades VKE-sid, toetame me töökohtade loomist, VKE-de toetamine tähendab majanduskasvu toetamist, aitäh! aitäh, härra Kaltieri järgmisena! aitäh, president! kõigepealt tahaksin tänada volinik Haani tehtud töö eest ja samuti volinik Hilli selle vastuse eest, mis ta saatis majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete kirjale. tema vastus oli väga selge. loomulikult on meil Äh, majandus- ja rahanduskomisjonis suur enamus, mis leiab, et VKE-de toetuskoefitsient tuleb alles jätta ja seda tuleb tugevdada. komisjon ja teised institutsioonid ei saa seda eirata, me oleme väljendanud oma selget poliitilist tahet. meid huvitavad eh, väga Euroopa pangandusjärelevalve lõppjäreldused. aga see ei tähenda, et me peaksime oma usaldusnormidel põhinevat lähenemist VKE-dele muutma. Euroopa Parlament eh, on selle algatusega välja tulnud, eh, on teinud ettepaneku selline koefitsient sisse viia ja me peame väga selgelt välja ütlema, et see koefitsient peab jääma ja seda tuleb tugevdada tõendid näitavad, et sellest on kasu. aga selle künnise äh, tõstmine on ka üks teema, mida me oleme käsitlenud, nii et see ka näitab, et see teema on oluline ja kasulik ja loodame, et tulevikus töö selles vallas jätkub, aitäh. härra Viergas järgmisena aitäh! VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks. aga antud hetkel seisavad nad silmitsi väga suurte raskustega, mis on tingitud kriisist, neil on väga raske laene saada, neil on raske saada raha palkade maksmiseks vaatamata nendele meetmetele, mis on vastu võetud ja mis äh, väidetavad, peaksid aitama neid Erasmus äh, äh Horisont kaks tuhat kakskümmend, Kosme, äh, kõik sellised algatused äh,, miljardeid eurosid on sellest kõigest eraldatud, aga need, see raha ei jõua inimesteni, kes seda vajab, vajavad ning nagu öeldud, olukord on tõesti tõsine. mida siis teha? mis äh, meisse puutub, äh, siis äh, me leiame, et meil on praegu selline nõiaring, pidevad säästumeetmed ja meil on pangandussüsteem, mis soodustab kasumite tagaajamist ja spekuleerimist. ainult korralik avalike investeeringute poliitika suudaks mõjutada erainvesteeringuid, kui me ümber korraldame oma finantssüsteemi, siis suudame oma majanduse uuesti käivitada, nii et see teeniks majanduskasvu ja rahvast. Äh, proua Parker, palun. aitäh, president see suuline küsimus ütleb, et üks peamisi eh, takistusi VKE-de kasvule on see, et nad ei saa raha. mingil määral on see kahtlemata õige, aga see küsimus ei pööra tähelepanu põhiprobleemile, millega VKE-d silmitsi seisavad. ülemäärased eh, Euroopa Liidu reeglid, statistika näitab, eh, kuivõrd palju ettevõtted peavad neid reegleid täitma. näiteks on hinnatud, et kui kõik need Euroopa Liidu reeglid ja määrused kokku saada, siis kuhi oleks kõrgem kui Nelsoni ausammas. on tohutult palju reegleid, mis puudutavad Briti töötajaid, tööandjaid ja nendest reeglitest tuleb kinni pidada seega ei ole sugugi ime, et Briti ettevõtted tunnevad, et Euroopa Liidu äh, reeglid lihtsalt ohustavad neid ning nii suured kui väikesed ettevõtted on sunnitud neid reegleid tä täitma ja seetõttu me tahamegi Euroopa Liidust lahkuda. ainult siis, kui me kahekümne kolmandal juunil hääletame Euroopa Liidust lahkumise poolt, saavad ettevõtted ja majandus hakata õitsema, sest et siis on nad vabad koormavatest Euroopa Liidu reeglitest, aitäh! härra Piiper, poolteist minutit, palun näib, et kõnelejal ei tööta mikrofon. aitäh, president. ma arvan, et äh, Briti majanduse jaoks oleks siiski parem, kui nad Euroopa Liidu jääksid, aga poliitikud sellest kahjuks aru ei saa. Äh, finantskriisi ajal äh, on edenenud ainult suurte ettevõtete ja pankade elu meil oleks aga vaja pöörata palju rohkem tähelepanu äh, VKE-dele, äh, väikesed ettevõtted, pereettevõtted, äh, nende nende töötajad samastavad ennast regiooniga, sellega, mis seal tehakse, ärgem tehkem nende elu liiga raskeks, on täiesti äh, Äh, põhjendatud, ähm, et Euroopa Liit kapitalinõuete direktiiviga viis sisse selle äh, koefitsiendi VKE-de jaoks. Äh, VKE-de jaoks on, VKE-d on väga olulised Euroopa majanduse jaoks. ma arvan, et see toetuskoefitsient peaks alles jääma ning ja eh, loomulikult eh, peaks eh, need olema ka edaspidi võimalik kergemini laenu saada. tahaksin paluda, et komisjon arvestaks oma ettepanekute juures sellega, et väikeettevõtted on investeering Euroopa Liidu tulevikku, aitäh. Teile on härra Rüübihilt sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? jah Äh, on vähe kolleege, kelle sinise kaardi küsimusele ma vastan, aga härra Rüübich on üks neist. härra Rüübichil ei ole mikrofon sees. tahaksin kolleeg Piiperit tänada. me kõik teame, et hea rahastamise aluseks on ettevõte äh, kasumit ja see on seotud ka maksustamisega. kas te usute, et äh, sellised küsimused Ehm, peaks samuti olulist rolli mängima. nüüd ei ole härra Piiperil mikrofoni. jah, ehm, loomulikult ehm, on maksustamine äh, Äh, oluline teema, äh, ettevõtete tegevust tuleb maksustada seal, kus nad tõepoolest kasumit saavad ja me oleme Euroopa Parlamendis loonud ka vastava erikomisjoni, mis sellega tegeleb. ja mina leian, et Euroopa Komisjon peaks äh, kehtestama ka uued käibemaksureeglid Äh, või uue maksuba-, uued maksubaasi reeglid, äh, sellepärast et äh, muidu kannatavad just VKE-d ja me peaksime läbi viima ka mõjuhinnangud, aitäh. aitäh ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde, härra Negrescu, palun. aitäh VKE-d on Euroopa Liidu majanduse selgrooks, nende toetamine ei peaks olema lihtsalt loosung. peamiseks probleemiks, millega silmiotsi seisavad noored ettevõtjad, on äh, rahastamise puudus. mina olin kunagi selline noor ettevõtja. Äh, kuidas äh, saab pank sellist noort ettevõtjat rahastada, kuidas äh, Äh, midagi üldse saavutada, kui mõned riigid pakuvad soodustusi ainult suurtele ettevõtetele. ma arvan, et meil on vaja üle-euroopalist strateegiat selleks, et VKE-del oleks rahale kergem juurdepääs. Äh, VKE-de toetuskoefitsient on hea meede, aga sellest ei piisa, me peame toetama ka idufirmasid Äh, näiteks äh, strateegilist, äh, me teame, seitsekümmend viis miljonit peaks eraldatama strateegiliste investeeringute fondist selle jaoks. aitäh, härra Marjas järgmisena. aitäh, lugupeetud president VKE-d eh, eh, annavad viiskümmend viis protsenti Euroopa Liidu eh, SKT-st nende tegevuse, oma tegevuse rahastamiseks sõltuvad VKE-d, VKE-d üsna suuresti pankadest ning need reeglid, mis puudutavad kapitali, omakapitalinõuded on VKE-de jaoks liiga kõrged ja seda kõike tuleb läbi vaadata kõike arvestades ähm, äh, äh, äh, parandaks see VKE-de rahastamise võimalusi Kreekas kaheksateist protsenti ettevõtetest taotlevad pankadelt laenu. Tronka, Troika härra Haan on Kreekas kehtestanud sellised nõuded, mis on ettevõtetele üle jõu käivad. mõned eh, fondid on lihtsalt ära ostnud kõik Kreeka ettevõtete eh, võlad. kas te kavatsete jätkata seda agressiivset poliitikat, härra Haan, mida te, Haan, mida te siiani olete VKE-de suhtes ellu viinud, aitäh! aitäh! volinik Haan, palun! ja suur aitäh, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid, kes te veel siin olete. ma tahaksin kogu südamest tänada teid selle sütitava arutelu eest ja mul on kahju, et see nii oluline teema, mis puudutab VKE-sid Euroopas, leiab käsitlust nii hilisel õhtutunnil, sellepärast et VKE-d on ju Euroopa majanduse selgrooks ja ma tahaksin teile meenutada, et meil on äh, Euroopas umbes kakskümmend kolm äh, miljonit äh, VKE-d ja sama palju on umbes töötuid inimesi, ehk siis kui iga VKE ühe töötu palgale võtakse, oleks töötuse probleem lahendatud Euroopas. ja kui aga suurtele ettevõtetele see jätta, siis viiskümmend tuhat uut töökohta, mis ei ole ju võimalik ja Äh, seetõttu me näeme, kui olulised on VKE-d ja seetõttu äh, võite kindlad olla, et komisjon äh, ka tulevikus tegeleb VKE-de positsiooni tugevdamisega Euroopas ja ma võin teile öelda, et meie lähenemine on selline, et me tahame luua võimalusi VKE-dele tagamaks, et Euroopa majandus saaks areneda ja seda on võimalik teha ainult siis, kui meil on teatud raamistik, aga ettevõtlusalgatust tuleb toetada ainult siis on võimalik tagada edukas majandus, kus oleks võimalik tagada töökohti ja luua uusi töökohti. suur aitäh arutelu eest! suur aitäh, lugupeetud volinik ja härra Marias, teile ka, ma arvan, lugupeetud volinik, te andsite meile mõtteainet ma väga vabandan, ütleb proua president härra Marias, härra Marias. Teie mikrofon ei tööta, aga austusest voliniku vastu äh, Äh, ta ei ole kohustatud sellele küsimusele vastama ja ma küsin äh, tema käest, kas ta soovib äh, vastata ja kui ta seda ei soovi, siis ma loodan, et te austate vastust ka. kas te soovite vastata või ei? ahah, suur aitäh selle vastuse eest. ma tahtsin arutelu lõpetada öeldes,